nüüd on meil suur heameel tervitada Georgia parlamendi esindust. Tamara Goladova on, on selle juht ning nad on siin Euroopa Liidu ja Georgia parlamentaarse ühiskomisjoni neljanda istungi raames ning mul on väga hea meel neid siin tervitada. mul on kindel, et neil on selja taga juba produktiivsed arutelud meie parlamendisaadikutega. suur tänu selle eest. nüüd tuleb väike vaheaeg ning kell üksteist esineb kõnega Kanada peaminister